Right, good afternoon. tere pärastlõunat. tere tulemast siia meie komisjoni ja eelkõige loomulikult tere tulemast volinik Almunia. mul on siin nimekiri volinikest, kes meid on külastanud kakskümmend üheksa september, Nelli Kruus, volinik Almunia koordinaatorite avatul kohtumisel, avatud kohtumisel neljandal märtsil ja meie järgmine kohtumine teiega toimub umbes oktoobris, seega me kohtume teiega üsna sageli, meeldival kombel. ma annan teile sõna umbes viieteistkümneks minutiks ja siis jällegi küsimuste ja vastuste voor, palun. ma tänan, proua esimees ma tahaksin teile viieteist minuti jooksul rääkida sellest, mis seondub kahe tuhande üheksanda aasta iga-aastase konkurentsiraportiga ning anda teile ka mõtteainet ja teha mõned märkused selle kohta, mis puudutab viimaste kuude peamisi tegemisi. kuna ma olin ja mis on toimunud vahepeal pärast seda, kui ma olin teie ees, kui toimus Euroopa Komisjoni uue koosseisu kuulamine. sellest kuulamisest peale olen ma siin esimest korda siin teie ees, ma olen küll käinud plenaaril esinemas, aga mul on olnud kokkulepped mõnedega teie hulgast ja koordinaatoritega, et see, mida ma ütlen kuulamise ajal on üks asi, aga et ma alati olen valmis teiega ka kuula-, muul ajal dialoogi pidama ning olen valmis teavitama komisjoni. ja see ei olnud lihtsalt vagad soovid. ma olen alati valmis mõttevahetuseks, dialoogiks, ükskõik siis, mis teile huvi pakub. kõigepealt ma tahaksin rääkida kahe tuhande üheksanda aasta äh, konkurentsiraportist. ma loodan, et te olete minuga päri, et on mõistlik see, et me koondame tähelepanu just sellele konkurentsiraportile, sest meil on ju finants- ja majanduskriis ja raport räägib nendest kiiretest tegevustest, sammudest, mida komisjon astus riigiabi reeglite kohaselt. Eh, kuidas ta analüüsis liikmesriikide reageeringut kriisile ning vaatasime ka, kuidas soodustada liikmesriikide meetmeid selleks, et päästa ja ümber struktureerida oma finantsinstitutsioonid. selline komisjoni lähenemisviis minu arvates on toiminud, on üsna hästi töötanud ja see aitas ära hoida meie finantssüsteemi kokkuvarisemise. samuti aitas ta ära hoida eh, toetuste võidujooksu liikmesriikide vahel Eh, vähendas moonutusi konkurentsi vallas ning vähendas ka eh, soovi liigseid riske võtta. ja lõppkokkuvõttes meie tegevus eh, annab panuse sellesse, et pangad on nüüd tugevamatel alustel ja need subsiidiumid, mida ei ole hüvitatud, on ju vaja ka integreerida ümberstruktureerimise plaanidesse ja me peame ka tagama, et pangad maksaksid oma varasemate eksimute eest. nii et komisjon äh, tegeleb ka moraalsete riskide küsimusega. ja pean ütlema, et meie oleme ainus äh, jurisdiktsioon, kes sõnaselgelt tegeleb äh, just moraalsete ohtude temaatikaga, toetades mm, finantssüsteemi käesoleva kriisi ajal kui meie päästemeetmed eh, heaks kiideti, siis andsid need ka tulemusi, kui me neid kohaldama hakkasime ja nüüd ma vaataksin tulevikku. ma arvan, et meil on nüüd juba vaja mõelda selle peale, kuidas kriisist väljuda. ja nagu ma ütlesin, kuulamise ajal mõned kuud tagasi teile siin minu prioriteediks number üks eh, välja kirjist väljumise vallas on järgmine. kõigepealt tähendab see väljumine seda, et konkurentsiinstrumente on vaja meie majanduste dünaamilisuse taastamiseks, on vaja aidata majandusel kriisist väljuda tugevamana ja paremini varustatuna eh, kasvuks, mis oleks jätkusuutlik. meil on vaja hea seista selle eest, et meie pangad puhastavad oma bilansid ning seaksid omale jätkusuutlikud eesmärgid ja kriisist väljumine tähendab seda ka, et väheneb sõltumine riiklikest toetustest nii hästi finantssektoris kui ka väljaspool finantssektorit. nüüd tulen finantssektori juurde, väga tähtis on, et finantsinstitutsioonid ja eriti pangad ei jääks sõltuvaks riigi abiks pikemaks ajaks, kui see hädavajalik on. tähtis on, et nad turul iseennast finantseeriksid meie kõige hilisem kevadine riigiabi tulemuste tabel, mida tutvustati paar nädalat tagasi, näitab, et möödunud aasta lõpuks valitsuse garantiiride, valitsuse garantiide kasutamine oli oluliselt vähenenud finantssektoris. samas kahe tuhande üheksanda aasta esimesel kvartalil valitsuse garantiid moodustasid kolmkümmend protsenti keskmiselt pankade rahastamises. viimase aasta eelmise aasta lõpuks oli see arv juba kukkunud neljale protsendile nüüd selleks, et julgustada seda tendentsi ka edaspidi, me oleme korrigeerinud oma riigi garantiide eeskirju pangandussektorile. ja juba järgmisel kuul, esimesel juulil, need pangad, kes jätkuvalt kasutavad garantiisid, peavad nende jaoks äh, tasud kasvavad äh, siis sõltuvalt nende krediidireitinguks, nii et need pangad, kes sõltuvad tugevasti valitsuse garantiidest, peavad esitama ka komisjonile ähm, oma jätkusuutlikkuse ülevaate. loomulikult me peame arvesse võtma riigivõlgade olukorda ning seda, et see negatiivne äh, riigivõlgade probleem võib kanduda finantsturgude teistesse osadesse ja ma töötan väga tihedalt käsikäes oma kolleegidega komisjonis, Olli Reiniga ja Michel Barnier'ga ja üritan juhtida äh, kriisist väljumist ja ka selle kriisist väljumise ajastust. ning samas peale komisjoni tegevuse meil on vaja koordineerida rohkem oma tegevust kogu Euroopa Liidu tasandil ning eriti on vaja äh, Mm, regulatiivset reformi nende eesmärkide saavutamiseks. konkurentsipoliitika on etendanud peatähtsat rolli kriisist ülesaamisel, aga konkurentsipoliitika ei saa kõike ära teha. ning me peame olema väga ettevaatlikud ja hea seisma selle eest, et oleksid korralikud eeskirjad, määrused, normid ja et konkurentsipoliitikat ei manipuleeritaks ega ka kasutataks ära seal, kus reguleerimisest vajaka jääb nüüd ma tulen selle toetuse juurde, mida me anname reaalsele majandusele. ajutine raamistik, mis võimaldab liikmesriikidel äh, soodustada krediitidele juurdepääsu, mis võeti vastu kahe tuhande kaheksanda aasta lõpul, peab kahe tuhande kümnenda aasta lõpuks otsa saama. ja täna on liiga vara ära otsustada, kas meil on vaja hoida see raamistik ka alles pärast seda, kui aasta lõpeb mina arvan, et need hinnangud tuleb teha ja me kavandame ka seda hindamist korraldada sügisel. aga praegu me konsulteerime liikmesriikide ja sidusrühmadega, mida nad arvavad ajutise raamistiku kasulikkusest ja tõhususest. me hindame praegu nende vastuseid, mis laekuvad liikmesriikidelt ja sidusrühmadelt ja ma ei äh, avalikusta siin saladust, kui ma ütlen, et vastused tegelikult on väga mitmepalgelised. aga minu jaoks on selge üks, tegelikult kaks asja. esiteks, äh, praegustest oludest tulenevalt me peame olema väga ettevaatlikud, kui me hakkame järk-järgult äh, erakordset kriisirežiimi likvideerima nii reaalmajanduses kui ka finantssektoris. ja teiseks minu jaoks on sama selge see, et Euroopa majandused ei toibu ega taasta oma dünamismi ja konkurentsivõimet, kui nad jätkuvalt liiga kaua loodavad riigiabile. nii et me peame olema väga ettevaatlikud ja ära otsustama, kui kiiresti me väljume kriisimeetmetest ja millal on vaja kiirendada seda kriisist väljumist aga selge on see, et kriisist väljumine on kohustuslik. me teame mõningaid arvamusi, kes väidavad, et Äh, see distsipliin, mille me oleme kehtestanud omale Euroopas, paneb meie majandused ja meie äriühingud ennekõike ebasoodsamasse olukorda võrreldes ülejäänud maailmaga. ma ei ole sugugi nõus selle arvamusega. meie eeskirjad hoiavad ära äh, subsiidiumide võidujooksu liikmesriikide vahel ning äh, annavad Euroopa ettevõtetele ühesugused reeglid ja samas julgustavad äriühingud olema innovaatilised, töökohti looma olema tugevad. meie riigiabi eeskirjad julgustavad liikmesriike ka head abi andma, head toetust tagama oma majandussektoritele. ning ma mõistan, et hea toetus on selline toetus, mis annab oma panuse töökohtade loomisele, ühtekuuluvusele, näiteks abi investeerimisprojektidesse, mida viivad VKE-d ellu või äh, abi andmine ettevõtetele, kes asuvad vähem soodsates piirkondades. hea abi toetab näiteks uurimis- ja arendustegevust ja innovatsiooni äh, või hea on abi, mis peab äh, ära parandama turgude probleemid, nurjumised, aitama neid projekte, mis on võib-olla liiga innovaatilised, liiga riskantsed. selline on hea riigi abi, mis aitab Euroopa öö, majandusel paremini toibuda, innovaatilisemaks muutuda, aga samas meie riigi abi eeskirjad eh, eh, hoid-, hoiavad liikmekirjanikke selle eest, et nad annavad halba abi, mis ei suurenda konkurentsivõimet, mis on kahjulikud Mm, riigi rahandusele. väga tähtis on, et liikmesriigid tõesti vähendaksid ju eh, riigieelarvete puudujääki ja võlakoormat. nüüd ma tulen eh, monopolide vastaste meetmete ja ühinemiste juurde. möödunud aastal meil olid ka eesmärgid mm, lõdvendada oma eh, ühinemise poliitikat ja monopolid vastase võitluse poliitikat, sest mõned arvasid, et on vaja seda teha. aga mina leian, et see ei ole õige, kuidagimoodi ei saa ma valvsust kaotada, sest see ei oleks meie majanduse huvides. see ei olnuks ka äriühingute huvides. erandiks on võib-olla ainult need ettevõtted, kes seadust rikuvad. kindlasti ei oleks see olnud Euroopa kodanike huvides. ja meie ju oleme siin selles, et teenida üldsuse huvi, mitte erahuve. ja kartellid, domineeriva positsiooni ärakasutamine, monopolid eh, on väga kahjulikud eh, tarbijatele, hinnad tõusevad ja kaovad innovatsioonisoovid. ja võib-olla tõesti kriisiolukorras tahaksid ettevõtted ära kasutada selliseid võimalusi oma huvides, aga asi on selles, et selline käitumine ainult lükkab edasi vajaliku ümberstruktureerimise ning toidab tõhususe puudumist. nii et ranged reeglid ühinemiste puhul, tähtis on, et oleksid konkurentsivõimelised turustruktuurid ja kriis ei saa olla ettekäändeks eh, firmadele domineerida turgudel selleks, et eemale tõrjuda kõik muud firmad ja tõsta hindu, sest sellega pärsitakse innovatsiooni ja Euroopa Liit muutub mitte rohkem konkurentsivõimeliseks, vaid hoopis vähem konkurentsivõimelisemaks. kui ühinemine tekitab probleeme, on vaja tagada, et oleksid struktuurilised elujõulised lahendused olemas, kaitsmaks tarbijaid. ja see ei ole mitte ainult kodanike, vaid ka VKE-de huvides, äriühingute enda huvides möödunud aastal kaks tuhat üheksa me seisime hea selle eest, et tarbijad ei peaks kandma kriisikoormat oma õlul. ja sel eesmärgil me võitleme jätkuvalt kartellide vastu. ja jälle domineeriva olukorra ärakasutamise vastu. me võtsime vastu mitmed otsused komisjonis, kus me käsitlesime erinevaid domineerimise uurimisi IT-sektoris, Intel, Microsoft, Rambus juhtum ning energiasektoris näiteks RVE või GDF-i puhul. me avasime ka mitmed uurimised ele elektronsidevallas ning finantsteenuste vallas. nüüd, mis puudutab kartelli, me võtsime vastu möödunud aastal kuus otsust ja kehtestasime trahve kokku ühe koma kuuekümne kahe miljardi euro eest neljakümne kolmele äriühingule. paljud nendest kartellidest on rahvusvahelised kartellid ja me tegime väga tõhusalt koostööd konkurentsiametitega paljudes riikides nagu USA-ga, Jaapaniga või Šveitsiga käesoleval aastal, käesoleval kuul eh, pärast kümnendat veebruari, kui me võtsime üle, on nüüd komisjon ette võtnud juba suure korteli, kes eh, kasutab arvuteid ja servereid ja toodab eh, mälukiipe. ja kokku kehtestati kolmsada kolmkümmend üks miljonit eurot trahv. ja praegu on mitmed juhtumid käsitlemisel komisjonis. kriisi tulemusena oleme me näinud, et oluliselt on eh, ka eh, juhtumeid, kus eh, firmad väidavad, et nad ei suuda trahvi maksta, eriti kui tegemist on ühe artikli toot-, ühte artiklit tootvate firmadega. meil on siin ka kaks argumenti, kõigepealt on vaja, et oleks trahvidel tõkestav hirmutav mõju, aga samas me mõistame ka, et me ei ole siin selleks, et konkurentsireegleid kehtestades äriühinguid tegevusest välja tõrjuda. nii me igasugused äh, sellised pöördumised äh, võtame väga tähelepanelikult käsitleda ning ma ka kolleegiumis olen rääkinud sellest, kuidas me talitame siis, kui näiteks ei suuda firmad trahve maksta ja me tugineme siin suunistele, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kuus ja tähtis on, et kui on põhjendatud suutmatus maksta, siis me ka reageerime vastavalt. ja teeme seda põhjendatult, aga loomulikult tuginedes faktidele ja metoodikale mida me oleme nüüd täpsustanud viimastel kuudel ning komisjon vaatab eh, eh, likviidsust, varasid, mis ettevõttel on ning seda, milline on tema positsioon teiste hulgas ning alles siis mõtleme ka selle peale, kuidas see trahv, mida me kehtestame, võib mõjutada äriühingut. võib-olla me vähendame trahvi eh, selleks, et vähendada firma võimalikku pankrotiohtu, aga igal juhul ma leian, et Äh, kui me positiivselt rahuldame äh, soovi mitte maksta, see peaks ikkagi olema erandiks, mitte reegliks. nüüd vaatame kaugemale kriisist. me, tähtis on, et meil oleks tugev täitmisele pööramise, jõustamise poliitika, et me oleksime tõhusad, äh, efektiivsed, meie menetlused oleks tõhusad ja efektiivsed. väga palju on arutatud meie menetlusi viimasel ajal. ning mm, ma olen väga palju mõelnud meie menetluste üle ning teeme seda jätkuvalt ka edasi. ma usun, et meie süsteem, kus komisjonil on vastutus reageerida erapooletult ja objektiivselt, omab väga suuri plusse ja eeliseid. muidugi me võime ka edasi oma menetlusi parandada, aga ma arvan, et meie süsteemi põhitalad äh, on paigas ja neid ei tohiks kuidagi kahtluse alla panna. nüüd rääkides tegevuspoliitikast, siin on meil kaks ähm, initsiatiivi käesoleval aastal ja järgmiseks aastaks, nimelt kõigepealt me vaatame läbi, kuidas hinnata horisontaalseid lepinguid, sealhulgas mõningaid uurimis- ja arendustegevuse lepinguid või standarde kehtestavaid lepinguid ning meil on kohtumine teie koordinaatoritega lähinädalatel sellel küsimuses ning teine on äh, see algatus, mis puudutab äh, kahjuhagisid ning me oleme käivitanud avalikud konsultatsioonid nende kahe algatuse üle ning me pöörame suurt tähelepanu ennekõike nendele kokkulepetele, mis on suunatud sellele, et konkurentsivõimet ja innovatsiooni meie ettevõtetes Euroopas suurendada ning samuti standardlepingule. nüüd, mis puudutab äh, kahjuhagisid, ma usun, et enne seda, kui me võtame kollektiivse hüvitamise süsteemi Euroopas vastu, peame väga tähelepanelikud ja põhjalikult selle asja läbi mõtlema. mitte ainult mina, vaid ka kaks minu kolleegi, John Talli ja Vivian Reding, äh, rääkisime sellest ka meie kuulamistel siin parlamendis. Äh, teatud USA süsteemi äh, elemendid muidugi võib ju kasutada, aga tähtis on, et ei tekiks sellist kahjulikku kohtuvaidlust, millest ei tõuse kellelegi eh, kasu. ja konkurentsijuhtumite võivad tekkida näiteks ka eh, tarbijakaitsega seoses nii et me peame mõtlema, eh, kuidas seda kollektiivse hüvistamise raamistikku koostada, me kõigepealt, enne kui me midagi teeme, peame kokku leppima põhimõtete osas, mida saab kohaldada mitmetes sektorites ja valdkondades ja sel eesmärgil me koos komisjoniga, eriti kahe kolleegiga, plaanime korraldada avalikud konsultatsioonid sügisel. ja pärast neid konsultatsioone juba komisjon kujundab oma seisukoha, mis saab siis olema aluseks öö, äh, õigusakti Äh, eelnõule ja seda eelnõud ma kavatsen tutvustada teile ja nõukogus ja see käht-, see käsitleb monopolide vastaseid hagisid, mis on siis kahjude hüvitamiseks. nii et ma usun, et me oleme tõesti suutnud oma tegevusega kriisi väljakutsetele reageerida. kõigepealt me oleme erakorralise riigiabi raamistiku vastu võtnud ning teiseks meil on tugev kom-, konkurentsi ja innovatsioonipoliitikaga rasketes oludes säilinud ning minu kogemus äh, aasta kaks tuhat kümme esimese poole kohta on selline, et konkurentsipoliitika alane tegevus komisjonis jätkub ja võtab arvesse äriühingute huve selles raskes majanduslikus olukorras, aga samuti on väga tähelepanelik Euroopa kodanike mm, huvide suhtes, nemad tahavad ju konkurentsivõimelist turgu. Thank you, Commissioner. I know you wanted your coffee and it's probably now cold. suur tänu, härra volinik, te soovisite jah kohvi juua, aga see on nüüd arvatavasti külmaks jäänud. nii palju inimesi on soovinud öö, äh, sõna. seega nimekirjas on, ma teen ettepaneku, et üks minut küsimuseks ja maksimaalselt kolm minutit vastuseks ja kui te olete liiga häbematud, siis ma panen mitu küsimust ühte kokku. aga vastused on paremad ükshaaval, ma loen nimekirja ette. Jean-Paul Gauzes, Arlene McCarthy, Antolin Sanchez Presedo, Sophie Intvelt uh,, Andreas Schwab uh,, Sylvie Goulard, Philippe Lamberts, Liam Huangot, Annie Podimata, Vicky Ford, Thomas Mann, Jürgen Klut, Ramon Tremosa, Udo, you wanted to come in there possibly? Udo, sinagi soovisid vist sõna või sa ütlesid, et Sanchez küsib sinu asemel. mul on umbes sada kakskümmend küsimust, aga kuna minu fraktsioon on juba päris hästi esindatud, siis mu sõber Peeter Siimen võib-olla küsib, seega pole mind vaja nimekirja panna. Udo tõmbame siis maha, siis Elisa Ferreira. Peter Simon, right, okei okay., right, so, so Udo, Udo has given up his place. Jean-Paul, you are first. Jean-Paul kõigepealt. suur tänu, proua esinaine. härra volinik, suur tänu selle väga üksikasjaliku ettekande eest, mis hõlmas peamiseid teemasid, millega te juba sellel aastal tegele, tegelenud olete. suur tänu ka selle eest, et te võtsite arvesse ka ettevõtte, ettevõtlussektori huvisid. ma, mina sooviksin rääkida sanktsioonidest, mis on seotud teatud kokkulepetega. ja kas te olete endiselt sellel arvamusel, et sanktsioonide arvutamine peaks põhinema emaettevõttel, mitte sellel tütarettevõttel näiteks, kes on tegelikult vea teinud? Äh, teine küsimus, te ei pea sellele küll kohe vastama, aga see puudutab konkurentsivõimet, konkurentsi põllumajandussektoris, nagu te teate, toimub praegu ühise põllumajanduspoliitika reform, mõeldakse selle üle, mida seal ette võtta ja mitmed küsimused on üleval ka konkurentsi vallas ja selles osas on palju küsimusi, kuidas konkurentsireeglid on rakendatud, see on tavalise ettevõttegi puhul keeruline, rääkimata siis põllumajandussektorist. milline on teie arvamus, millised on järgnevad arengud? suur tänu! ma vastan igale küsimusele parem eraldi. kõigepealt, kuidas me arvutame sanktsioone? kasutame samu kriteeriume, mis on sisse kirjutatud kahe tuhande kuuenda aasta suunistesse. me jääme samade kriteeriumite juurde, ainuke muutus on, et kuna meil on tegemist majanduskriisiga, siis on palju makseraskusi. me peame analüüsima oma metoodikat, ma sellest rääkisin ka oma ettekandes. teine küsimus. jah, me praegu peame arutelusid konkurentsi ja ka põllumajanduspoliitika üle. praegu on arutelud üldisemad ja pärast kõrgetasemelise piimandussektori töögrupi järeldused on valmis, läheme me sellesse teemasse ka süvitsi. loomulikult nii mina kui ka põllumajandusvolinik tegelevad selle küsimusega. ÜPP reform peaks kuidagi äh, ühe katuse alla tooma meie ühised organisatsioonid selles sektoris, me peame leidma mingisugused uued konkurentsireeglid ja kohandama olemasolevaid äh, konkurentsireegleid, võttes arvesse ka igat põllumajandussektorit, eriti näiteks piimandussektorit. ma olen rääkinud mitmete selles sektoris tegeva, tegutsevate inimestega, nagu näiteks Prantsusmaa põllumajandusministriga, küsimuseks on siin loomulikult see, kuidas rakendada ellu konkurentsireeglid. aga meil on siin ka teatud ideid juba. me oleme nendest informeerinud liikmesriike, mis puudutab näiteks hindade kujunemist piimandussektoris üle äh, Euroopa Liidu, seda tuleb loomulikult teha konkurentsireegleid eh, silmas pidades. kui seda ei tehta, siis süvenevad sektori spetsiifilised probleemid veelgi. meil on loomulikult iga sektori jaoks tarvis leida eraldi lahendus, aga üldiselt ei ole siin tegemist isegi konkurentsipoliitika problemaatikaga, põllumajanduse puhul on äh, meil tarvis rohkem koordineeritust ja kogu pro-, tootmisprotsessi paremat äh, sidusust. suur tänu! Arliin, härra volinik, ma tervitan seda pankade restruktureerimise tegevust, aga ja ma, ma tean, et te soovite ümber, ajutiselt ümber struktureerida ainult dividendide maksed miks te ei keskendu ka näiteks personalihüvitiste struktuurile, mida inimesed vägagi ootavad? kas see on üldse õige? kas see mitte ei reki konkurentsireegleid, kui pangad, keda, kellel on probleeme, maksavad oma personalile suuri hüvitisi ja üüratuid palku? samuti, mis pu-, sooviksin ma teada komisjoni öö, uuringu kohta, kohta suuremate investeerimispankade poolt tehtud krediiriski vahetuslepingute asjus. kui pikalt olete te valmis äh, pikendama pangatagatisi, praegu on seda pikendatud juba juunini, siis äh, septembrini, võib-olla ka detsembrini, kas te soovite edasi minna üheteistkümnenda aastani? hüvitiste küsimusega ei saa päris äh, läbi riigiabi reegleid äh, vaadates tegeleda. aga me jälgime olukorda oma päde-, pädevusvaldkondades. komisjon on avalikustanud oma soovitused äh, hüvitiste jaoks pangasüsteemis kus me ei võta arvesse mitte ainult mõningate sü-, äh, halbu majandustagajärgi sellele sü-, mõningatele süsteemile, vaid võtame arvesse ka eetilisi probleeme, poliitilisi probleeme, mis on seotud liigsete hüvitistega, eriti kui need hüvitised ei ole absoluutselt seotud ettevõtte majandustulemustega me kavatseme tulevikuski sellele palju tähelepanu pöörata ja ja kui on ja ja kindlasti me vaatame ettevõtete hüvitissüsteemid üle mis puudutab see äh, äh, krediidiriski vahetuslepinguid, siis kuulamise ajal ma sellele juba vastasin, me pöörame sellele fin-, finantssektori osale kindlasti tähelepanu, me jälgime äh, väga lähedalt olukorda, praegusel hetkel toimuvad arutelud, juurdlust me veel algast-, algatanud ei ole, aga me jälgime tähelepanelikult, mis selles sektoris toimub mitte ainult meie konkurentsivaldkonnas töötavad inimesed, vaid ka minu kolleeg Michel Barnier tegeleb sellega. me oleme väga tähelepanelikud arengute osas selles sektori puhul. Iirimaa meilt küsitakse palju nende tagatisskeemide kohta, mis pandi paika pärast kriisi, nagu ma juba ütlesin, oleme me paika pannud erinevad tingimused miinimumtagatishindadele juhtudel, kus me oleme täheldanud, et et mõningatel pankadel pole meie abi nii väga tarviski. aga mõningatel pankadel on palju probleeme, meie arvates see on äh, ebaloogiline see, et probleemidega pankade turutingimused on paremad kui äh, korralikel pankadel. mis puudutab tagatisskeemide pikendamist, siis üldiselt võib öelda, et kui liikmesriigid paluvad pikendamist, siis praegusel hetkel võimaldame me seda poole aasta võrra pikendada. Iirimaa puhul see kriisi alguses vastu võetud tagatiskeem, kui Iirimaa pangasüsteemi kriis oli väga sügav, see, siis see piiramatu tagatisaeg lõpeb señora presidenta eh, señor eh, comisario räägiksin mõned sõnad ka majandusolukorrast. me räägime siin ajutisest majandusabist, mida ettevõtetele osutatakse, kuidas on aga lugu läbipaistvusega ja teiseks, kui me räägime majandusaktööride omavahelisest koostööst, kas see on ikkagi täiesti selge, et see toimuks läbipaistvalt, eriti kui silmas pidada äh, meie kakskümmend kakskümmend strateegiat? meil on vaja neid küsimusi vaadelda ka äh, horisontaalselt, millised on need järgmised sammud? see, mis puudutab osutatava abi läbipaistvust, siis minu arvates on tegemist läbipaistvate otsustega abi osutamisel loomulikult äh, me peaksime neid protsesse sõltumatu äh, järelevalveorgani poolt jälgima, loomulikult on oluline, et kõik oleks vettpidav, kuid me vajame loomulikult selle kohta vastavat informatsiooni. Vah-, vahel esineb juhtumeid, kus läbipaistvust, läbipaistvalt tegutseda ei soovita, kuid minu arvates üldjuhul on see nii see tähendab, et sellistel puhkudel me peame tagama individuaalse lähenemise, et omakorda tagada läbipaistvus. ja nüüd, kui me räägime pankade ümberstruktureerimisest, siis me peame lähenema tõesti konkreetselt, konkreetse panga olukorrast lähtudes. ja selles osas on meil ka valitsuste toetus ja kui me räägime majanduskasvust, siis ma pean tegelikult seda, sellest rääkides silmas, et on olemas nõnda head ja halba riigiabi. see tähendab, meil oleks vaja nõnda öelda head kvaliteetset riigiabi ja need peavad olema suunatud innovatsioonile, ehkki tervel rea riikidel on väga väike mänguruum, lähtudes eelarve võimalustest see tähendab seda, et tuleb leida prioriteedid, need määratleda ja võtta kasutusele sobivad instrumendid selleks, et majanduskasv toeta-, toetaks innovatsiooni ja vastupidi meil on vaja äh, väga tõsiselt selles äh, valdkonnas tegutseda, äh, pühenduda hariduse edendamisele, riskikapitali leidmisele, finantseerimisele loomulikult kui me räägime negatiivse nõnda öelda mitte heast abist negatiivsest abist siis loomulikult peame olema sel puhul resoluutsed peame tegutsema tõsiselt selleks, et niisugust nõnda öelda halba abi ei antaks. Äh, see puudutab ka äh, äh, strateegiat kakskümmend kakskümmend. me peame konkreetsetel juhtudel lähtuma sellest, mis on tõesti optimaalne ja sellest lähtudes tegutsema. kui me räägime horisontaalsest konsulta-, konsulteerimisest avalikkusega, siis ma leian, et me peaksime juba kahe tuhande üheteistkümnendal aastal langetama otsused selleks, et me saaksime eh, horisontaalseid konsultatsioone jätkata ja sellest lähtudes tegutseda vaadelda kõiki neid algatusi, mis tekib pädevuse jaotusemise küsimustes ja arutada neis koos nii nõukogu komisjoni kui parlamendiga. ma tänan ja ma tervitan volinikku siin komisjonis esimest korda. möödunud aasta raporti raportöörina on mul tekkinud mitmeid küsimusi. kõigepealt meetodi kohta te kuulamise ajal ütlesite ja kinnitasite üle oma sõnavõtus, et te olete väga huvitatud parlamendiga koostöö tegemisest. meie võtsime märtsikuus tohutu häälteenamusega vastu resolutsiooni eelmise konkurentsiraporti kohta ja meil oli terve rida väga konkreetseid, täpseid äh, märkusi ja küsimusi ja oleks tore, kui te vastaksite neile ja kena oleks, kui kirjalikult, sellisel juhul me saame hinnata seda, mida komisjon arvab meie soovidest ja küsimustest. teiseks, kui ma vaatan käesoleva aasta raportit, siis mulle hakkab silma, et tegemist on nagu äh, nende sammude kokkuvõttega, mida komisjon on astunud, aga puudub tulemuste hinnang pole hinnangut sellele, kuivõrd tõhusad need olnud ja sama küsimus, mille me esitasime nüüd möödunud aasta raportis, me tahaksime teada, millised tulemused on kõikidel meetmetel olnud. me tahaksime teada, kas meie tegevuspoliitikad on tõhusad ja nagu te teate, tegemist on eh, Euroopa Komisjoni ainupädevusega. aga jah, rap-, meil on väga vähe aega ja raportöörina ma nüüd tahaksin küsida, vastasel korral ei ole see mõttevahetus. ja proua eesistuja, ma vabandan, aga me tahaksime teada ennekõike tõhususe kohta ning võimalike moonutavate eh, mõjude kohta, mis riigiabil on finantssektorile. ning samuti tahaksime ajutise abi raamistiku kohta rohkem kuulda. Te ütlesite, et teile praegu laekuvad sammhaaval arvud liikmesriikidest, aga nagu meie oma resolutsioonis ütlesime, kas te tõesti võtate need arvud, mis liikmesriigid on esitanud, aluseks Eh, et siis kujundada oma arvamus, kas jah või ei, eh, pikendada või mitte. Eh, kas mingi sõltumatu analüüs ka ikkagi toimub lisaks sellele? ja minu lõppküsimus. ikka ja jälle on palutud sektorite uuringuid korraldada ja kas Euroopa Komisjon ikka korraldab sellised uuringud ja kui ei, siis miks? kõigepealt teie esimene küsimus ma saadan vastused kõikide nende vast-, küsimuste kohta, mis te raporti kohta tõstatasite kirjalikult. mul on dokumentide hulgas väga hea dokument juba olemas, nii et ma saan selle kohe kirjaks vormida ja teie komisjonile saata. nüüd, mis puudutab kahe tuhande üheksanda aasta raportit, te ütlete, et jah, et miks ei ole seal mingeid hinnanguid võib-olla lihtsalt sellepärast, et meil ei ole veel Äh, äh, instrument ammendatud, me alles kasutame seda, me oleme poole peal ja me võtsime selle instrumenti vastu ju kriisi alguses ja võib-olla on praegu liiga vara. kahjuks on liiga vara veel hinnanguid anda selle kohta, kuidas me oleme kasutanud seda erakorralist instrumenti. sama puudutab äh, moonutavat mõju, mis riigi abil on. aga igal juhul me ei tugine, ma ei tugine äh, ega paku välja ka volinike kolleegiumil tugineda nendes vastustes eh, sellele, nendele vastustele ainult, mis me saame liikmesriikidelt, kui me hakkame otsuseid langetada, kas pikendada või mitte. kui ma palun liikmesriikidel vastata, et eh, mis te arvate, kas erakorraline abirežiim peaks jätkuma pooled ütlevad jah ja pooled ütlevad ei. ja nagu täna hommikul jällegi juhtus, kui ma kohtun tööandjate organisatsiooniga, mis pärineb ühest liikmesriigist, siis on neid, kes ütlevad, et jah, palun jätke alles sajaprotsendiliselt see ajutine raamistik. aga teine ütleb teises riigis, palun võimalikult kiiresti likvideerige see ajutine raamistik. nii et selline äh, stereomuusika tekib vastustest. mulle väga meeldib stereomuusika, aga lõppeks ikkagi mina olen komponist ja seda on ka mm, komisjoni teised volinikud, kolleegium. nüüd sektorite uuringud. Äh, jah, see on väga kasulik instrument. aga mõnikord ei saa seda välja kuulutada ex ante, ennetavalt, nii nagu näiteks oli ravimisektori puhul, kui me alustasime uuringuid ja peab olema väga ettevaatlik selles, kuidas me kasutame oma suutlikkust kolm, neli, viis sektori uuringut, lihtsalt see nõuab suuri inimressursse ja on vaja ikkagi uurida neid sektoreid, mille uurimise tulemusena ka me saame lisandväärtust. tegemist on väga mm, ajanõudliku, aeganõudva ja inimressursse nõudva tegevusega, aga kui me kuulutame eksante välja, et me võtame ette tõelise sektori uurimise, ma arvan, et ega väga palju sisendeid meie uuringusse ei saadeta. Andres härra komissar, ähm, vielen Dank. härra volinik, aitäh. proua esinaine, kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et teie kui konkurentsivolinik, volinike kolleegiumis saate väga palju paremini seletada oma rakendatud meetmeid kui kunagi varem, eeskätt ajal, mil meil on keeruline majanduslik olukord. Mm, ja seda te rõhutasite täna ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, kuid sellises keerulises olukorras on see eh, eriti õnnestunud siis, kui te suudate oma meetmeid selgitada. möödunud nädalal te teatasite, et loobutakse pangagarantiide nõudmisest, kui tegemist on eh, kartellikokkulepetega. samas, ja sellele viitas ka ka terve rida kolleege teatasite te, et monopolide puhul soovite te välja töötada spetsiaalse reeglistiku. nüüd ma tahaksingi siis teada, kas monopoolse asendiga ettevõtete suhtes kavatsete niisuguse erireeglistiku esitada. teiseks, mis puudutab äh, personaliküsimusi, siis ma tahaksin teada, kas meil on olemas selle kohta äh, normaalne turuanalüüs ja kas teil on turuanalüüsi teostamiseks vajalikku personali? ja viimane lühike märkus, sest äh, eesistuja püüab mulle kella näidata kas kahe tuhande kolmanda aasta otsused võetakse üle Lissaboni lepingu toimimislepingusse, sest et sest kahe tuhande kolmandal aastal jäeti omandisuhted nii reguleerimata, nagu seda tahetakse teha tänasel päeval. To... vabandust, et ma siin kiirustan teid tagant, aga viimastel kolleegidel on samasugune õigus küsimusi esitada kui nimekirjas esimestel. härra volinik, ma vastan hispaania keeles. kõigepealt. kõigepealt ma tahan, olen teiega nõus. me peame reageerima majanduslikus keerulises olukorras ka poliitiliselt, meil on vaja oma otsuseid selgitada me peame selgitama, mis on meie otsuste positiivsed eeldused ja miks me neid teeme, ma kavatsen alati niisuguseid selgitusi anda. on läbi viidud ar-, arvukalt konverentse, avalikkusele suunatud üritusi, mis, mille oleme läbi viinud ja ma olen korduvalt äh, katsetanud oma poliitikat siis seletada, kaasa arvatud ka kinnistel istungitel kui me räägime väikestest ettevõtetest, kes toodavad ainult ühte tooteartiklit, siis on loomulik, et ma jälgin kuidas toimivad praegused soovitused sanktsioonide rakendamise kohta siis selles osas oleme lahendanud mitmeid keerulisi olukordi, ma ei teagi, kuidas neid asju kõiki hispaania keeles nimetatakse, aga see oli alles paari nädala eest, kui me suutsime langetada vastavasisulised otsused ja ka järgmistel nädalatel äh, langetame me otsuse, mis tulenevad äh, sanktsioonide rakendamisest väikeettevõtete suhtes Äh, ma usun, et need otsused aitavad meil äh, käituda õigesti äh, konkurentsi mm, makseraskustesse sattunud ettevõtete suhtes ja nii, et need kehtest-, neile keht-, suhtes kehtestatud sanktsioonid tõepoolest rakenduksid. ma ei ole unustanud, et meil on see probleem ja me tegeleme sellega ma leian, et kui me võiksime seda teemat parlamendiga ka edaspidi arutada, mis puudutab aga järgmise aasta eelarvet, siis ma loomulikult ei sooviks konkurentsi peadirektoraadi jaoks täiendavaid rahalisi vahendeid, kuid ma kujutan ette, et te kindlasti leiate positiivseid argumente, miks meile raha järgmiseks aastaks eraldada see, mis puudutab konkurentsireeglistikku ja kui me räägime inimõiguste hartast, nende küsimustega olen tegelenud varemgi. ma ei usu, et selles osas tuleb teha tõsiseid järeldusi, aga ma kavatsen selle küsimusega ka tulevikus tegeleda. Merci, bonjour, monsieur le commissaire. Sylvie, suur tänu, proua esinaine, härra volinik, väga meeldiv on teid siin jälle näha. minu arvates on tegemist väga positiivse dialoogiga. Te, ma kommenteeriksin teie äh, vastust härra Kosesile. Te ütlesite, et konkurentsi äh, küsimused eriti põllumajanduse sektoriga pole seotud, aga ma nõustun sellega, aga aga meil on tarvis konkurentsi tugevdama, mis puudutab äh, seda, kui palju inimesed meie kaupu ostavad. teiseks, ma tahaksin äh, veel üle kuulata teie küsim-, vastuse Sofi, äh, Sofi küsimusele rahandustegelased pidid New Yorgis kohtuma ja kokku leppima, kuidas võidelda spekulantide vastu meie ühisraha puhul. kas komisjon võiks ka selles valdkonnas pigem nat-, natukene aktiivsemalt tegutseda? suur tänu, proua Kula. härra Kuseesile vastates rääkisin ma põllumajandussektorist minu jõudnud, minuni jõudnud kommentaaride põhjal. võib tekkida tõesti tarbijatega probleeme. seda küsimust tuleb veel vaadata, aga mina rääkisin äh, tootjatega ja konkurentsi peadirektoraadis äh, mitmed inimesed soovivad rohkem anda manööverdamisruumi just äh, tootjate poolel. tegemist, äh, me valmistame ette mitte siduvat, mitte õigusalast teksti, tegemist on lihtsalt ettepanekutega me peame ka meeles, aga loomulikult peame ka meeles pidama, mis toimub teisel pool tarbijate hulgas ma olen olnud ühenduses teatud siseriiklike konkurentsiametitega, vaadanud, mida nemad ette on võtnud, aga nii palju, kui mina tean, siis ei ole me lähiminevikus või praegu leidnud ühtegi probleeme, mille tõttu tuleks algatada Euroopa-ülene juurdlus ma olen peaaegu iga nädal siseriiklike konkurentsiametitega selles küsimuses ühenduses. teine asi, ah jah, muidugi. ma tõstatasin selle küsimuse USA ametivõimudega ma pole päris kindel, kas see on seotud konkurentsipoliitikaga. minu arvates saaks sellist koosolekut võrrelda pigem meie siseturualase tegevusega siin, aga see ei ole eksperdi arvamus, minu arvamus tuleneb lihtsalt lehtede lugemisest. kui nüüd, kui ma mõtlen nüüd äh, endise finantsvolinikuga, siis ma arvan, et ühest õhtusöögist ei piisa eurovahetuskursi muutmiseks. Philipp suur tänu, proua esinaine. neli lühikest küsimust, härra volinik. riigitagatiste puhul on teatud probleeme, nagu te ütlesite, aga te ei laskunud üksikasjadesse selles osas, kuidas lahti saada turumoonutustest, mis on äh, seoses, mis, mis tulenevad seo-, äh, riigi tagatistest pankadele see puudutab ka Euroopa Keskpanga tagatismehhanismi pankadele, teiseks te mainisite söekaevandusi, kas te soovite ka, et parlament sekkuks ja kui, siis kuidas, kolmandaks, te ütlesite, et ei soovi, et ei näe mingisugust põhjust öö, suur jaemüüjate osas juurdlust läbi viia te ei, ei, ei soovi uurida, kas on probleeme suurte supermarketikettidega näiteks. minu arvates tuleks uurida võimalikke konkur-, võimalikku konkurentsimoonutust liikmesriikides. mis puudutab riigitagatisi ja võimalikke turumoonutusi, nagu auväärne saadik teab, siis minu arvates kaks tuhat kaheksa lõpus, kaks tuhat üheksa alguses võtsime me vastu hindade ja tingimuste reeglid et nad, et need vastaks ka erilisele kriisirežiimile. ja neid rakendati iga juhtumi puhul eraldi. analüüsiti siseriiklikke programme kui need siseriiklikud pro-, programmid ei olnud päris Euroopa programmi suunis- ja suunistega kooskõlas, siis ütlesime me, et neid tuleb kohandada, et vältida turumoonutusi ja me tõesti vaatasime igat üksikjuhtu eraldi. mitmel äh, juhul oleme me võtnud eraldi juhtude puhul vastu ka otsuseid, aga umbes neli, nelikümmend juhtu on veel lahendamata ja seda tehakse järgnevatel kuudel kivisüsi. see ei ole päris otseselt juurdlus, me pigem ürit-, eh, valmistame ette regulatsiooni kivisöe riikliku, eh, kivisöe kaevandamise riikliku rahastamise kohta. tegemist on nõukogu resolu-, eh, määrusega, me esitame eelnõu kahe nädala pärast. komisjoni kohtumisel kuuendal juulil vaat-, arutame seda küsimust ennem, kui see vastu võetakse. selleks on loomulikult tarvis ühehäälsust nõukogus ja parlamentki peab oma rolli mängima. ma pole päris kindel, aga vist on tarvis ainult parlamendi arvamust enne nõukogu otsuse vastuvõtmist. aga kui te soovite sellest rääkida, siis kui komisjon võtab oma määruse vastu, siis ma olen valmis sellest siin pikemalt rääkima nüüd need neli suuremat äh, jaemüüjat, ma ei öelnud, et ma, et meil ei ole tarvis juurdlust, aga ma ütlesin, et me ei ole, meil ei ole tarvis eelnevalt välja kuulutada nende juurdluste korraldamist. meil on tarvis ju ennem uurida, milline olukord nendes ettevõtetes valitseb. meil ei, me ei ole ju mõttekas neid nii palju ette hoiatada me pigem ei ütle, et me hakkame nüüd seda või toda sektorit uurima. ühtegi sellist sektoriaalset juurdlust pole minu mandaadi ajal toimunud, aga küll nad toimuvad, sest minevikus on nende tulemused olnud head. meie kahekesi oleme ju korduvalt rääkinud ka nendest maksudest, me endiselt uurime seda küsimust Euroopas on teatud pretsedente, kohtupretsedente ja need ütlevad ja eeldades, et see maks on äh, äh, äh, tuleb tunnistada ju, et maksude tase liikmesriikide vahel erineb suuresti, kui just tegu ei ole harmoneeritud maksudega. Oui, monsieur le commissaire, je voudrais revenir sur le différend qui a opposé la Commission et la France. volinik, ma tulen tagasi mõttevahetuse juurde, mis toimus Prantsuse raudteefirma üle ja oli teie ja Prantsuse valitsuse vahel. taheti põhikirja muuta, väites, et SNCF-i äh, loomuses on konkurentsi moonutamine, mm, kui neile pangalaenusid veel antakse. ma arvan, et siis seal mindi väga kaugele, sest tegelikult ei ole vaja, et äriühingud kohustuslikus korras muudaksid oma põhikirja. ja siis kasutatakse ära natsionaliseerimise eesmärgiks sellised välditavad konkurentsi moonutamised. aga me peame silmas pidama, et ettevõtetel ei ole selliseid suuri vahendeid. E, e, samas nad peavad tagama üldhuviteenuste pakkumise, et hea jah, riiklikud firmad saavad olla efektiivsed, ma olen sotsialist, mul ei ole sellega mingeid probleeme, et tegemist on riigifirmadega. aga kas te võite meile kinnitada, härra volinik, et ei hakata ründama jälle sellel teemal. ja mida teie arvate sellest üldhuviteenuste direktiivist, mida Barroso on lubanud meile? ma alustan viimase küsimusega, ma rääkisin poolteist või kaks tundi tagasi eh, siin kõrvalsaalis just sellel teemal. Eh, üks teie kolleeg on, oli seal ja võib teile rääkida mis ma ütlesin. ma tegin põhimõttelise avalduse seal ja siis juba laiendasin natuke seda põhimõtet oma sõnavõtus. ja võib-olla kulub rohkem kui viis minutit, aga nüüd SNCF-i juurde tulles. komisjon ei palunud põhikirja um, muuta, ausalt ma ütlen teile, ei nõudnud me midagi sellist, et tuleb põhikirja muuta jah, siin lekkisid mingid kirjad meievahelised välja pressile, aga nendel ei ole minuga midagi pistmist, need puudutasid äh, eelmise komisjoni viimaseid päevi. aga ma lugesin selle kirja ikkagi pärast läbi ja mingisugust põhikirja nõud-, muutmist seal ei nõutud. meil ei ole SNCF-i põhikirja kohta oma seisukohta ja meil ei ole ka seisukohta selleks, kas ta peaks kuuluma riigile või olema erakätes. mille pärast meie oleme mures, on konkurentsi moonutamine kui on ettevõtted, kes saavad riikide garantiid ja teised jälle ei saa neid, siis meie arvates on tegemist konkurentsipoliitika rikkumisega ja nõukogu otsustas, et raudteesektorist tuleb Prantsusmaal mingi liberaalne mm, liberaliseerimine läbi viia aga ma arvan, et kõigepealt peab toimuma avalikkuses mõttevahetus selle üle. me palusime, et riigi garantiid, mida pakutakse, ei oleks diskrimineerivad ja siin ei ole mingit probleemi. kui tegemist on kas erafirmaga või riigifirma, ükskõik, vahet pole. näiteks Hispaanias on erapangad ja hoiupangad mis ei ole erakätes, mingeid probleeme. kõik tegutsevad põhikirjade ala, aluselt. aga tähtis on, et nende jaoks turul valitseksid ühesugused tingimused. sest ainult nii me saame avalikke teenuseid korralikult oma kodanikele pakkuda. ma tänan, Anni, palun. ma tänan proua esimees. mul on kaks lühikest küsimust. Äh, see hindamissüsteem Euroopas ja kuidas see toimib, meid on siin Euroopas öö, äh, kõvasti räägitud, et reitinguagentuure äh, on vähe ja samas nende tähtsus on väga suur. ja ka see tekitab konkurentsiprobleeme. kas äkki on läbi viidud mingid uuringud, äh, mis äh, vaatavad, millised tagasilöögid on sellel reitinguagentuuride kontsentratsioonil Euroopale ja teiseks trustide vastane äh, see õigusaktid ja ühinemised. likviidsuse probleem pangandussektoris on midagi, mis võib põhjustada pankade ülevõtmisi ja ühinemisi üha enam ja sellega suurenevad monopolid ja monopolistlikud tegevuspraktikad. kas sellised arengud valmistavad teile muret ja kuidas ära hoida sellised arengud? Muchas gracias sobre las agencias de calific-. ma tänan. kõigepealt reitinguagentuuridest. me üritame reguleerida. minu mulje, minu arvamus on selline, et meil siin oleks vaja kõikehõlmavat reguleerimist ja mitte konkurentsipoliitika kohaldamist igal konkreetsel juhul. meil on juba komisjonil mandaat olemas ning esimene reguleerimine reitinguagentuuridele, registrid, huvide konfliktide ärahoidmine leidis juba käsitlemist eelmises mm, koos, komisjoni koosseisus ning hiljuti mm, uus komisjon rääkis ka soovist eh, mingil õigel ajahetkel välja käia Euroopa reitinguagentuuri idee või mingi asutus, kes hakkab tegelema reitinguagentuuridega Euroopas, on teine idee. tege-, mis minu arvates ei ole konkurentsi probleemiga. meil on vigade pikk ajalugu selja taga, halvad äh, tavad äh, äh, on reitinguagentuurides valitsenud kriisi algusest peale, aga ma arvan, et see ei ole mitte konkurentsiprobleem, vaid pigem ebakompetentsuse probleem. tihtipeale pangad peavad ühinema, ümber struktureerima ennast ja tihtipeale ühinemisest on abi probleemide korral. näiteks Belgias on meil üks selline äh, näide tuua pankade ühinemise kohta, mis on positiivne, aga ma ei arva, et enamikes Euroopa riikides saaks või peaks väga pead valutama Äh, selliste monopolistlike tegevuspraktikate üle, meil on palju rohkem probleeme. Äh, see, kuidas finantsturud toimivad, finantssüsteemid toimuvad, on meil mureks ja mitte niivõrd monopoolsed tegevuspraktikad. ma arvan, et oht on äh, ennekõike selles, et Atlandi teisel kaldal pangad tohutult koonduvad ja väikeste pankade äh, arv aina kahaneb ja kriisi ajal veel eriti. meil on näha, et kõige suurem pangad on kakskümmend viis panka ja need ei asu mitte Euroopas kõik. ja võib-olla paari aasta pärast eh, tõhusus kasvab, teenuste kvaliteet paraneb ja pangad ühinevad veelgi. ja ma ei näe, et siin oleks suurt kuritarvitamist ja domineeriva olukorra ärakasutamist, on hoopis hullemaid probleeme. Um, ma tänan. väga kena oli kuulda, et te ühendate konkurentsipoliitika kasvuga ja te mõistate ka, kuivõrd delikaatne see valdkond on. tähtis on kasv tagada, investeeringud tagada ja investeeringute koha pealt on meil fraktsioonide vaheline üksmeel, aga näiteks on vaja ka prospekti direktiivi peale mõelda. aga e, nüüd, mis puudutab e, erakapitali e, ja börsile mineku tasusid, te lubasite ka neid uurida, neid küsimusi ja kas äh, siin vallas ei jää vajaka sellepärast hinnakonkurendist, et meil investeerimispankade äh, ei ole neid nii palju, et konkurents saaks korralikult tekkida. ma olen uus saadik ja ma tean, et mm, huvi pakub ka see, mida juht juhtub nende trahvidega, mis te saate äriühingutel, ma tean, et algul nad jäävad komisjoni käsutusse ja siis pärast antakse tagasi liikmesriikidele ja aega kulub seni, kuni liikmesriigid saavad raha tagasi ja selleks ajaks oleks juba unistatud, millal see trahv üldse pandi. nüüd finantspiirangud, kas te äkki mõtlete selle peale, et praegu on kõigil raha napib, et see raha kiiremini liikmesriikidele tagasi läheks? peame võib-olla mõtlema hoopis selle peale, kus raha siin hoida või äkki Starting by this second question uh.... alustades selle teise küsimusega. sellel ajal, kui komisjoni määratud trahv on edasi kaevatud, peame me ootama, hoidma seda rahasummat lihtsalt siin meie arvel, peame ootama, kas järsku kohus soovib trahvi tühistada või vähendada, siis peame me ju osa rahast või kogu raha tagasi saatma kui kohus kinnitab komisjoni positsiooni, kui edasi ei kaevata, siis tuleb jah, see raha liikmesriigile eelarve aasta lõpus tagasi saata, aga mina tahaksin osa sellest summast siia jätta, võttes arvesse, et meie siin oleme ju töötanud selle nimel, aga reeglid on reeglid. esimene küsimus. ma sellest täpsemalt ei tea, ma üritan Ühendkuningriigi võimudega, võimudeks küsida, mida nad täpselt teevad, mida, millised juurdlused neil toimuvad. meil on siin endalgi mitmeid lahendamata juhtumid, nagu te teate. mis puudutavad krediidi ja debitkaartide äh, mitmepoolseid tasusid meil on kokkulepe näiteks viisaga, viisakaardiga, et me uurime krediitkaardide maksustamist. igatahes me ei saa kindlasti kõiki probleeme lahendada siin, mis meil on näiteks kaartidega või pangaülekannetega. ja üks kõige olulisemaid elemente millega me peame tegelema mitte ainult konkurentsi valguses, vaid ka järgnevatel aastatel koos Michel Barnier'ga jällegi, on SEPA, Euroopa makseala, maksesüsteem. me peame lõpuks selleni jõudma. ma saatsin Michel Barnier'le kirja, ta saatis, vastas kohe positiivselt. me peame välja uurima, miks see sepa süsteem ei ole veel paika pandud, kuidas me need probleemid saame ületada, kas tegemist on konkurentsivõime või regulatsiooni probleemidega, mitmes valdkonnas on ju nii, et rangem regulatsioon ei ole kõige kiirem viis saavutamaks soovitavaid tulemusi. me peame selle, seda küsimust veel vaatama tegemist samuti tegemist ei ole maksa alla küsimusega, aga see puudutab ma-, äh, pangalõivusid. teatud puhkudel on see seotud konkurentsipoliitikaga, teisa, teistel juhtudel tarbijakaitse küsimustega, mitmed siseriiklikud äh, pädevad ametid äh, tegelevad sellega juba, sest antud temaatika ei ole otseselt piiriülese iseloomuga, aga kui me saavutame tõesti Euroopa makseala loomise, siis tuleb nende paljude probleemidega tegeleda juba Euroopa tasemel. minul on ka kiire küsimus volinikule, seitse sõnasoovijat on veel ja meil on kümme minutit. kas te arvate, et saadate kõigile vastata? kui te panete, kui ma panen nad kõik kokku pane nad siis kokku, Toomas Mann, Jürgen Pluton ja Roman Tromosa. Toomas. Ähm, härra volinik, aitäh. Euroopa Liidu mitmetes tegevusvaldkonnas oleme kogenud, et meie kodanikud ei ole teavitatud nendest meetmetest, mille oleme siin vastu võtnud ja need ei ole üldse jõudnudki väike ja keskmise suurusega ettevõteteni. jah me siinkohal põrkume taas läbipaistmatusele ja seetõttu ma tahaksin küsida, milliseid meetmeid kavatsete te rakendada pankade restruktureerimiseks, kas te leiate, et meil peaks olema eh, tegemist tulevikus universaalpankadega, mis pakuvad kõiki pangateenuseid või meil peaksid olema tegemist niisuguste pankadega, <clears throat> millest igaüks eraldi keskendub mingile valdkonnale ja siis on niimoodi, et nädalavahetusel tulevad kokku valitsuspead ja riigijuhid ja püüavad ülepeakaela kiirustades midagi otsustada. kas tõesti poleks mitte otsustavam, otstarbekam äh, tulla kokku kui triumviraat, äh, küsimus läbi arutada, äh, teie, teie kolleeg näiteks äh, Äh, volinik Barnier, äh, siis te moodustuksite nagu majandusvalitsus Euroopa Liidus, et langetada õigeid otsuseid. Äh, aitäh, härra Almunia, ma tahaksin tulla tagasi kolleeg Podimata küsimuse juurde, see puudutab reitinguagentuure. Te rääkisite sellest kui ebakompetentsuse probleemist, minu jaoks on see veidi ebapiisav vastus tegelikult on ju turul valitsevaks äh, kolm äh, reitinguagentuuri, tegemist on oligopoolse olukorraga ja see metoodika, mida te oma toos, oma töös seni kasutasite, ei ole andnud neid tulemusi ja see metoodika on läbipaistmatu. samas on nendel reitinguagentuuridel väga suur konkurentsi äh, Eh, olukorrale, ettevõtete konkurentsivõimele ja seetõttu ma siiski tahaksin teada, milline on teie hinnang nende tegevuse eh, suhtes, eeskätt kui see puudutab konkreetsetele riikidele antavat eh, nõnda öelda riigireitingut. mind huvitab, kuidas teie hindate seda, aitäh Buenas tardes, señor comisario, y bienvenido a esta comisión ähm.. suur aitäh, tere tulemast, härra volinik, meie äh, komisjonis. kui me püüame kriisist väljuda, siis me peame parandama ka finantssüsteemi, selle uuesti üles ehitama ja sellel on väga oluline toime majanduse käivitamisele see on väga oluline nii äh, majandusele tervikuna kui perekondadele kui ka ettevõtetele. minu seisukoht on see, et väga paljudel Euroopa riikides olid nõnda öelda rämpspangad, kuhu äh, koondati äh, nõndanimetatud toksilised laenud ja meil Hispaanias tehti alles esimesi samme pankade restruktureerimiseks, samas ei olnud täiesti ebaselge ja arusaamatu, kui suured olid tegelikult kahjud, mis, mida need pangad kandsid, kas tõesti teie meelest ei peaks Euroopa Komisjon pühendama selle küsimuses öö, oma jõud sellele, et asju paremini valgustama? kõigepealt härra Manni vastus meil on äh, väga raske vastata küsimust, kas peaks olema jaekaubanduspankadega, universaalpankade ja nii edasi, seda enam, et erinevates liikmesriikides valitsevad teatud traditsioonid ja erinev majanduskultuur. ja niisugustest traditsioonidest lähtuvalt leian ma, et oleks täiesti ebaõige sekkuda liikmesriikide praktikasse. samas äh, leian ma, et kõik Äh, finantsinstitutsioonid, mis tegutsevad, nende, need peavad olema piisavalt kapitaliseeritud ja nende üle tuleb teostada piisavat järelevalvet. ja äh, nad püüavad pea, ja järelevalvet teostajad ja mitte ainult nemad äh, püü-, peavad jälgima, et finantsasutused ei võtaks endale ülemääraseid riske see on minu lähenemise põhikreedo. ja seetõttu ma ei sooviks ette kirjutada, millised peaksid olema ümberstruktureerimise järel äh, need pangaliigid, mis turul tegutsevad nüüd, kui me räägime äh, siseturu volinikust, Äh, härra Barnier'st ja minust, siis ma pean teile tunnistama, et teie ettepanek moodustada nõnda öelda majandusvalitsus toimib juba ammugi, kuivõrd me peame väga sageli ühiselt nõu selles osas, milliseid otsuseid langetada. majandusvalitsus äh, kui nimetus tekitaks ilmselt teistes äh, peadirektoraatides ja mitte ainult seal teatud hirmu ja õudu kui me räägime kompetentsusest, siis minu meelest ei ole oluline mitte kompetentsus, vaid eh, turu reguleerimine reitinguagentuuride tegutsemise jaoks. jah, eh, me oleme teatud reitinguagentuuride tegu, tegevusega seonduvaid aspekte reguleerinud, ma leian, et eh, me, et, et et mõne aja pärast esitab komisjon terve rida täiendavaid algatusi reitinguagentuuride tegevuste ähm, reguleerimiseks mis puudutab äh, riidireitinguid, siis selles osas on mul oma seisukoht, mida ma siinkohal avalikult välja öelda ei sooviks. kui me räägime turust ja seal kaubeldavatest võlakirjadest, siis, siis kehtivad siin samasugused reeglid nagu kõikvõimaliku muu kauplemise korral, see puudutab usaldusväärsust, maksejõuetust ja nii edasi. on olemas mitmeid algatusi ja ideid, ehm, mille toel oleks võimalik sellest olukorrast edasi minna ja olukorda paremini reguleerida, kuid meil ei pruugi endale valetada. andke andeks, kõige olulisem on, et turgud, äh, turgudel valitseks usaldus ja turud et äh, suudaksid äh, usaldada. siin ei aita ükski niisugune kunstlik reeglistik mis puudutab äh, Hispaania kolleegi ettepanekut, siis minu arvates peaks seda asja arutama Hispaania parlamendis, mistõttu ma leian, et on terve rida küsimusi, mida saavad lahendada rahvusriigid, äh, olgu see siis Hispaania või Läti. ja äh, need riigid konkreetselt saavad ise otsustada, mil määral ja kuidas on mingeid reegleid täidetud ja kuidas tuleks teostada vastavasisulist järelevalvet jah, me oleme selles osas komisjoni poolt välja andnud terve rida teatisi, millest peaks olema kasu äh, mitte ainult Hispaanial, aitäh. ma võtan neli viimast küsimust koos, kõigepealt Liisa Ferreira. suur tänu, proua esineja, suur tänu, härra volinik me Äh, hääle, hääletame siin ka Euroopa Parlamendi positsiooni üle arvelduskodade üle, mis on läinud pankrotti. probleem on siin selles, et kodanikud, pangad ja kodanikud on pärast kriisi palju ebakindlamad, mis puudutab just äh, seda, et Euroopa üksuseid võetakse üle kolmandate riikide poolt, mis on erinevad äh, meist ja samuti on probleeme sellega, et suured ettevõtted õgivad lihtsalt väiksemad alla. seda usalduse puudumist äh, tuleks kuidagi lahendada. võib-olla peaks Euroopa institutsioonid aitama leevendada neid hirme, et meid võtavad lihtsalt suured ettevõtted üle. nüüd äh, pankade tagatised. kuidas võib tagada, et pankade lisakulutused ei kandu üle lihtsalt reaalmajandusse ja seetõttu on inimestel veel raskem raha laenata. ja lõpetuseks, kriisiolukord on meid nõrgendanud, mõningaid aga ka tugevdanud, kas konkurentsipoliitika kohandab ennast selle uue olukorraga, kus erinevused liikmesriikide vahel on veelgi suurenenud, suur tänu. Uh, suur tänu, härra volinik. mina pööraksin äh, tähelepanu nüüd konkurentsiturgudelt energiaturgudele. Te ütlete, et te olete väga tõhusalt tegutsenud energiapoliitika konkurentsi, ausa konkurentsi valdkonnas. minu küsimus on järgmine nüüd on siin uus vaidlus Euroopa välisnaabrite Valgevene ja Venemaa vahel gaasitarnete osas. aga tulemuseks on see, et üks liikmesriik, Leedu, meie naaber, saab nüüd palju vähem gaasi. tema esmane tarnetrass tuleb Amalist, Amali torujuhtmest tegemist on tõsise konkurentsipuudusega energiasektoris. mida peaks komisjon ette võtma? ja mida teie kavatsete ette võtta? suur tänu. suur tänu, härra Siimer. aitäh eile õhtul, mis puudutas avalike teenuste koosolekut ja kui me rääkisime kompensatsioonimakseid riigilt äriettevõtetele, siis ma tahaksin selle teema juurde tagasi tulla ja rääkida äriõigustiku rakendamisest Lissaboni lepingust lähtudes lähtudes sellest, millest me rääkisime eile ja kui me räägime kohalike omavalitsuste regionaalsest ja riiklikust tasandist, siis toimub teatud määral konkurentsipoliitika relativeerumine, mis tähendab seda, et kohalikud omavalitsused ja piirkondlikud omavalitsusüksused omandavad suurema mõjujõu. tean ka peadirektoraadi kaudu seda, et ettevõtlusõigus Äh, on ettevõtlusõigus, mis peab tagama äh, konkurentsipoliitika ja selles osas ei muutu pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist midagi. nüüd ma siiski tahaksin teada, kuidas te näete vett konkurentsipoliitikat äh, ühelt poolt ja Lissaboni lepingu valguses kohalike ja regionaalsete omavalitsusüksuste positsiooni tugevnemist teisalt. ja siis ma tahaksin ka teada, ka seda, kas me võtame vastu raamseaduse, mida minu fraktsioon juba aastaid nõuab, mis aitaks sektoraalse lähenemise puhul äh, välja töötada vajalik reeglistik see tähendab, esialgu ma näen, et seda kas kavatsetakse või ei kavatseta teha, kuidas on asi sellega tegelikult? härra volinik, lühi-, veidi aja eest andsite intervjuu ja te rääkisite, et pankade elus peab tege-, tekkima uus arengutsükkel. Te viitasite kahele Kreeka ja Hispaania näitele. nüüd ma tahaksin teada, kuidas äh, kavatsetakse, et kavatsetakse viia läbi ümberstruktureerimine ja testimine. kuidas need kaks asja on kavas ühendada äh, ja kuidas tulevikus, kui hakatakse teostama päästeoperatsioone ja mil määral need päästeoperatsioonid on teie meelest äh, kooskõlas äh, konkurentsipoliitika ja konkurentsi moonutamise vältimisega. suur tänu. kõigepealt proua Ferreira, ma nõustun täiesti asjaoluga, et Euroopas A la vista está que no lo tenemos. Euroopas on tarvis luua võrgustik kriiside lahendamiseks, sest seda meil veel ei ole, me teame, et teatud liikmesriikides on tõhusad mehhanismid kriisi juhtimiseks omaenda kodumaal, me teame ka, et terve rida instrumente on liikmesriikides, mõningates liikmesriikides puuduvad tõhusad instrumendid aga täielikult teatud juhtudel saame meie läbi riigiabi juhtimise ja reformide aidata kriiside lahendamisel kaasa. tuntud ökonomistid kirjutasid alla ühele kirjale, kes ja, ja seal soovitatakse, et võib-olla peaks komisjon vastutama selle eest, et kuidas kriise lahendatakse. praegune olukord loomulikult ei ole ideaalne ja me peame selle üle järele mõtlema. ma nõustun ka teie sõnavõtu teiste aspektidega, praegusel hetkel on meil mitte ainult meil, vaid ka mujal maailmas tegemist suure väljakutsega, kuidas lahti saada süsteemseid riske tekitavatest ettevõtetest, kes on nii-öelda liiga suured, et läbi kukkuda. ma pole sajaprotsendiliselt kindel, et probleemide puhul valitsused ehk siis maksumaksjad tegelikult nad äh, ära, välja päästaks. samuti peame me oma tegevuses kohustusi omavahel õiglaselt jagama. eriti, mis puudutab pankade päästmist ja restruktureerimist. see ülesanne ei saa langeda üleni maksumaksja õlgadele, kuigi nemad ilmselgelt peaksid ka panustama. me peame kaasama loomulikult aktsionärid, pankades ja teatud määral peame me kaasama ka laenuandjad. ka nemad peavad andma oma panuse pankade päästmisesse. teatud juhtudel loomulikult on see problemaatiline, sest keegi ei soovi nendele pankadele enam laenata meil on tarvis jah, vajalikud instrumendid paika panna ka nende liiga suurte, et läbi kukkuda institutsioonide suhtes. kogu pangasüsteem peaks äh, looma omaenda kaitsesüsteemi, mis läbi uut kriisi, sellist nagu praegu, enam ei teki. esitati ka küsimus gaasi probleemide kohta see puudutab teatud liikmesriike, kes on alati probleemide ees, kui Venemaa asub vaidlema Ukraina või Valgevenega. loomulikult on see seotud energia tarnekindlusega. kui vaadata meie viimaste aastate arutelusid, siis on saavutatud nii mõndagi, aga mitte piisavalt. meil on võimalus siin Euroopa Parlamendis ka neid arutelusid pidada, on kaasatud ka liikmesriikide parlamente eesmärgiks on luua mingisugune finant-, äh, poliitika, mis läbi me saame luua ühtse energiaturu primaarsete energiaallikate jaoks. tegemist on hädavajaliku aruteluga, mida me peame siin Euroopa Liidus pidama, loomulikult peame me arvesse võtma juba vast-, vastu võetud meetmeid, mõningad on nendest konkurentsialased otsused, siis on ka meil kolmas energiapakett, mis võeti vastu, eelmise parlamendi lõpus. samuti on meil olemas sektoriaalsed lepingud gaasi- ja elektrisektoris. samuti peame me parandama võrkude ühendatavust, omavahelist ühendatavust ja rakendama ka oma kliimamuutusealaseid meetmeid ma tõin siin välja ainult mõningad peamised meetmed, aga loomulikult peame me mõt-, vaatama veel kaugemale. nüüd vaada-, vaadates INTA grupis toimunud arutelusid üldhuviteenuste kohta puhu, üle, siis komisjoni positsioon ei ole veel sajaprotsendiliselt paika pandud, mis öö, puudutab artikkel, aluslepingu artikkel neliteist tõlgendamist. president Barroso, kui ta tuli parlamenti oma tööle kinnitamisele hääletusele, ma ei tea, kuidas seda tehniliselt täpselt nimetatakse, igal juhul septembris, kui te hääletasite, siis härra Barroso rääkis kvalitatiivsest raamistikust. professor Monti oma ähm, arutelus siseturu üle rääkis äh, artiklil neljateistkümnest siseturu jaoks ja tuleb välja, et selle artikli arendamine oleks kõige tõhusam sektoripõhise lähenemise kaudu. näiteks vaadata telekommunikatsiooni või transpordi või postiteenuste sektorit. on neid eraldi lihtsam käsitleda, kui panna paika mingisugune ühine süsteem. aga me peame loomulikult neid asju arutama, kui arutamise aeg kätte jõuab. aga siin on kaks asja olulised, Lissaboni ja teistes lepingutes on kaks asja väga olulised konkurentsipoliitikas. kõigepealt konkurentsipoliitika ei tohiks piirduda riigiabi puhul ainult abi suurusega. ei tohiks tegelikult vahet teha sektori suuruse, suuruste vahel, abi peab olema proportsionaalne aluslepingus on ka tunnustatud põhimõte, et liikmesriikides eraldi me ei saa defineerida, mis asi on täpselt äh, avalik teenus. sest äh, meie demokraatlikud institutsioonid ja inimesedki ei suuda sellega leppida, meil on olemas oma äh, traditsioonid ju, mis on aga erinevad, meil on teatud ühised väärtused ja põhimõtted, aga Euroopa peab võtma arvesse ka mitmekesisust. ja veel kord, konkurentsipoliitikas soovime me ära kasutada üldhuviteenu-, teenuseid, loomulikult artikkel sada kuus on oluline, peame mõtlema selle üle, kuidas arendada artiklit neliteist, oluline on siin ka protokoll kuusteist. artikkel neliteist ja artikkel sada kuus endiselt kehtivad ja neid me kasutame igapäevaselt. lõpetuseks, proua Kraatsa küsis. intervjuu, millele te viitasite, see avaldati Saksamaa ajalehes, mina saksa keelt ei mõista, seega ma ei tea, mida te täpselt seal lugesite. aga ma tean, mida mina ütlesin, sest intervjuu oli ju minuga. ja kui ma seal intervjuus räägin Kreeka ja Hispaania pankadest, siis ma ütlen seal järgmist, on olemas Briti, Iiri, Saksa, Belgia, Hollandi pangad ja ma võin selle nimekirjaga edasi minna. Nad on juba saanud päris palju abi äh, rekapitaliseerimiseks, aga see protsess ei ole veel aset leidnud Kreekas. selle peale võib-olla on küll mõeldud, aga see pole tegelikult toimunud veel, on olnud äh, rahavoogude likviidsusprogramm, parandamise programmid, aga rekapitaliseerimist ei ole olnud ja äh, samuti ei ole tarvitusele võetud teisi meetmeid, Hispaanias aga üritatakse nüüd ellu rakendada kahte otsust, mis peaks aitama toetada juba kriisis olevaid panku seetõttu ei saa öelda, et, et mitte ükski Hispaania pank abi ei saa, sest juba mitu panka on tegelikult abikõlbulikud. võib-olla on siin mingisugune ajaviivitus, me teame, et teatud riikidesse jõudis kriis natukene hiljem, mõnel puhul võib see olla hea, mõnel puhul halb, aga me teame, et kriisi alguses teatud finantsinstitutsioonid nii karmilt ei kannatanud aga kriisi süvenedes loomulikult toimuvad muutused, me teame, et Kreekas on, oli protsess mõneti erinev, see oli mõjutanud ka nende finantssüsteemi, aga kui vaadata abipaketi Kreekale, pidades silmas ka riigivõlakriisi, siis seal saja kümnes miljardis euros on üks alapeatükk kümme miljonit, miljardit eurot, mis peaks minema stabiilsusreservi pankade jaoks, mis on kriisis. seega, nagu nägite, hispaania keeles ei olnud see palju selgem kui saksa keeles, suur tänu. stressitestid, jah loomulikult on need osaliselt seotud konkurentsivõimega, aga kui stressitestid avalikustatakse, siis kindlasti selgub, et meil ja meil selgub, et meil on tarvis rekapitaliseerida teatud finantsüksust. ja kui erasektoris kedagi ei ole, kes seda soovib teha, siis loomulikult tuleb leida saada, saadaval olev avaliku sektori investor ja siin tulemegi meie mängu suur tänu, härra volinik. suur tänu, et te siia natukene kauemaks jäite. And I, I think that the uh, that concludes our meeting that our sellega oleme me koht-, koosolekuga ühele poole jõudnud, järgmine koosolek toimub esmaspäeval kell kahekümne kaheksandal juunil kell kolm, ehk siis järgmine esmaspäev.